kui me mõtleme oma tulevase poliitika peale. ma soovin kõiki tänada sõnavõttude eest ja küsimuste eest. Eh, suur aitäh teile. nüüd eh, me lõpetame selle päevakorra arutel-, eh, päevakorrapunkti arutelu, me hääletame homme kell üksteist mitmed kolleegid on äh, palunud äh, sõna, kuid äh, ma arvan, et nad räägivad ikkagi juba järgmisest päevakorrapunktist ja nendel, keda nimekirjas ei ole, on võimalik sõna paluda vaba mikrofoni voorus. ning me lähemegi edasi järgmise punktiga, milleks on nõukogu ja komisjoni avaldused. ÜRO neljas vähim arenenud riikide teemaline konverents kuna meil on aega äärmiselt vähe, siis ma palun kõigil kõnelda nii lühidalt, nii kiiresti kui võimalik, sest ainult nii on meil võimalik õigeaegselt läbi võtta kogu tänane päevakord. kõigepealt saab sõna härra Neemet, minister, kes nõukogu nimel esimesena tutvustab nõukogu avaldust. lugupeetud liikmed, daamid ja härrad Euroopa Liit on täielikult pühendunud ÜRO neljandale vähim arenenud riikide teemalisele konverentsile, mis toimub Istanbulis üheksandast kolmeteistkümnenda maini kaks tuhat üksteist Euroopa Liit usub, et äh, see konverents annab äh, suure ja tähtsa võimaluse veelgi tõhustada koostööd vähim arenenud riikidega. nõukogu võttis hiljuti vastu järeldused, mida saab kasutada juhistena, äh, mida saavad kasutada Euroopa Liidu läbirääkijad ettevalmistaval protsessil ning samuti konverentsil. vähim arenenud riigid peavad meile olema prioriteediks, ja need on seotud ka aastatuhande, aastatuhande arengu eesmärkidega me soovime, et kõik vähim arenenud riigid võiksid saavutada jätkusuutliku arengu, äh, tegemist on kõige vaesemate riikidega rahvusvahelisel areenil ja äh, need riigid on kõige vastuvõtlikumad äh, ka üleilmsele majanduslikule, majanduskriisile, looduskatastroofidele ja seal levivad nakkushaigused seetõttu tuleb meil mõelda erinevatele võimalikele meetmetele, mis annaksid lisaväärtust vähim arenenud riikidele ning äh, kajastaksid ka seda, mida me oleme õppinud äh, Brüsseli kahe tuhande üheteist, kahe tuhande esimese aasta konverentsist, äh, mis oli siis samuti ÜRO vähim arenenud riikide teemaline konverents meie pikaaegne partnerlusprogramm vähim arenenud riikidega kätkeb endas samuti erinevaid meetmeid ja instrumente, mille abil vähem arenenud maailma osa aidata. Euroopa Liit loodab, et Istanbulis lahendatakse kolm suuremat probleemi. et seal arutatakse seda, äh, kuidas muuta äh, vähem arenenud riigid vähem tundlikumaks või vähem vastuvõtlikumaks erinevatele riskidele ja kuidas äh, aidata neil erinevaid lööke paremini üle elada, kuidas äh, parandada nende majanduslikku arengut ning äh, kuidas tagada nende arengu jätkusuutlikkus. Need äh, kolm eesmärki on väga olulised ning need juhivad Euroopa Liitu läbirääkimiste protsessi kestel ning loomulikult ka Istanbuli konverentsil Euroopa Liit toetab igati rahvusvahelist üldsust vähim arenenud riikide, riikide toetamisel ning Euroopa Liit on ka suurim abiandja. Euroopa Liit äh, täidab omapoolseid kohustusi turulepääsu võimaldamises ning äh, päritolureeglite asjus ning Euroopa Liit äh, on saavutanud suurt edu ka ametliku arenguabi andmisel ning oma arengupoliitika sidusamaks muutmisel mõned vähim, vähim arenenud riigid on hakanud viimase kümne aasta jooksul tõepoolest arenema kuid äh, üldiselt on nende riikide edu väga ebaühtlane ja meil on vaja teha veel palju tööd, eriti Alam-Saharas, äh, seoses Aafrika osas ning samuti on meil vaja teha palju tööd sõjaliste konfliktide lahendamisel. seetõttu on Euroopa Liit äh, hiljuti üle korranud et me peame kollektiivselt äh, täitma oma eesmärgi, milleks on siis ähm, anda edaspidi null koma kaks, äh, mitte null koma viisteist protsenti kogu rahva tulust äh, vähim arenenud riikidele arenguabina. loomulikult vastutavad vähim arenenud riigid ennekõike oma arengu eest ise, kuid rahvusvaheline üldsus peab neid aitama, peab neid aitama omapoolse abiga Euroopa Liit rõhutab ka seda, et need riigid ja nende areng on omavahel seotud ja see sõltub ka sellest, kuidas riike juhitakse, kas seal on piisav demokraatia, kas austatakse inimõigusi ja soolist võrdõiguslikkust. daamid ja härrad, samaaegselt rõhutan ma ka seda, et kõik riigid on kohustatud vähim arenenud riike aitama, nii et nad pääseksid vaesuse lõksust ja suudaksid liikuda aastatuhande arengu eesmärkide saavutamise poole selleks äh, on vaja, et meie arenguabipoliitika äh, oleks äh, sidus, et arengu andmine oleks tõhus, et erinevad mehhanismid toimiksid, et me tõesti täidaksime võetud kohustusi. Euroopa Liit on mitmed, mitmel korral koputanud teiste abiandjate südametunnistusele, sest kõik peaksid andma oma õiglase panuse, suur aitäh! suur aitäh ka teile! härra minister, nüüd äh, saab sõna volinik, äh, kuid enne seda on sõna palunud äh, proua Nikolai, kes tõstis sinise kaardi ja seetõttu soovib teile esitada küsimust. kuid ma pean proua Nikolaile ütlema, et sinist kaarti ei ole võimalik kasutada keskustelus nõukogu või komisjoni esindajaga, see pole reeglite järgi lubatud ja seetõttu peate te oma sõnavõtuga ootama vaba mikrofoni vooruni. ja nüüd saab sõna härra volinik Füüle kes esindab Euroopa äh, Komisjoni ja kes tutvustab komisjoni avaldust. härra president, austatud parlamendiliikmed, äh, komisjon on võtnud endale kohustuse äh, muuta neljas konverents eduks, see, mis puudutab siis vähem arenenud riike, mis leiab aset Istanbuli, Istanbulis, eesmärgiks on saavutada uus poliitiline momentum kaasavaks kasvuks, jätkusuutlikuks arenguks ning vaesuse vähendamiseks vähim arenenud riikides selline veendumus ja kohustus, mille oleme võtnud, on äh, saanud väljenduse ka ülemkogu järeldustes, mis eelmisel nädalal vastu võeti, suunised äh, Euroopa Liidu osalemiseks äh, tulevasel konverentsil vähim arenenud riikide kohta. mul on hea meel ka näha, et Euroopa Parlament saab seal tugevalt esindatud delegatsiooniga, mis sellel konverentsil osaleb paljud vähim arenenud riigid on saavutanud edu oma arengus, aga progress on olnud ebaühtlane ning päris palju on veel vaja teha. liiga vähesed vähim arenenud riikidest on jõudnud sealt kategooriast välja ja enamik on jäänud aastatuhande arengu eesmärkide saavutamisel tempos maha. meie Eh, doonoritena vähim arenenud riikidesse peame õppima siit olulisi õppetunde sellest, kuidas mõningad vähim arenenud riigid on saavutanud edu, eh, sama ning ka Brüsseli tegevusprogrammi rakendamisest. globaalne partnerlus ning vastastikune vastutus on äärmiselt olulised konverentsi eduks. areng on ühine väljakutse. arenguriikidel on peamiselt vastutus omaenda arengu eest kujundades ning rakendades äh, kohaseid poliitikaid ning saavutades head valitsemist. mis puudutab vähim arenenud riike, siis Euroopa Liit on olnud äh, seal nende kõige edukam arengupartner, täites oma kohustusi äh, märkimisväärselt, mis puudutab just turu ligipääsu, lähtekoha reegleid ning võla leevendust Euroopa Liit on kõige suurem doonor vähim arenenud riikidesse ning on saavutanud märkimisväärset edu, mis puudutab ametlikku arenguabi, kolmekordistades oma abi nendele riikidele viimase aastakümne jooksul. Istanbulis palub Euroopa Liit teistel doonoritel ning arengupartneritel teha vastav panus ning ambi-, saavutada vastav ambitsioon meil on arenguriikidena kohustus aidata arenev, vähem arenenud riike vaesusest välja pääseda ja selles kontekstis eh, globaalne partnerlus tärkavate majanduste, eh, globaalses partnerluses peavad ka tärkavad majandused tegema oma osa. jätkusuutlik areng ning pikaajaline aus ning kaasav kasv on äärmiselt oluline kõikide nende riikide jaoks. erasektoril on siin oluline roll mängida ning eh, neil võib olla tohutu mõju inimeste eludele, luues äh, rikkust ning äh, tööhõivet. Äh, kaevanduspotentsiaal on mootoriks kasvule ning tööhõivele, aga Euroopa Liit tahab siiski rõhutada, et progress peab nendes riikides käima koos inimõigustega, soolise võrdõiguslikkusega, demokraatia ning hea valitsemisega ning rahu ja julgeolekuga progress vähim arenenud riikides on tihedalt seotud äh, arengupartnerite poliitikate selguse ning jätkusuutlikkusega, seetõttu peab tegu, tugevalt tegutsema selles suunas, et parandada abimehhanismide tõhusust ning kasutegurit ning äh, seda, et äh, arengupoliitika oleks järjepidev. härra president, austatud parlamendi liikmed, need olid meie prioriteedid. lisaksin siin veel, et äh, konverents äh, peaks ka äh, sealt grupist väljajõudmise küsimusega tegelema. meil peab olema süstemaatilisem mehhanism selleks, et anda kiireloomulist abi ja toetust nendele riikidele, kes on sealt välja pääsemas. komisjon on veendunud, et selle tagajärjel tunduvalt rohkem riike jõuab sellest vähim arenenud riikide kategooriast välja järgmise aastakümne jooksul. suur aitäh! aitäh! nüüd äh, siis poliitiliste fraktsioonide nimel, kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel proua Dekarius, äh, poolteist minutit. lugupeetud volinik, äh, daamid ja härrad. nõukogu järeldused on seotud Euroopa Liidu lubadustega, mida te kirjeldasite väga selgelt, kuid tähtis on see, et nende lubadustega käiksid, käiksid käsikäes ka tõelised meetmed. Te rääkisite sellest, et Euroopa Parlament osaleb ÜRO Istanbuli, Istanbulis toimuval konverentsil ning selleks ajaks on meil olemas ka resolutsioon, mis on tõenäoliselt küllalt jõuline, kuid tegelikult oleme me ju ainult vaatleja staatuses ja seetõttu meil midagi öelda seal ei ole ma loodan, et äh, volinik ja ka härra Barroso saavad sõna võtta, et äh, meie rolli kuidagi tõhustada. selleks, et äh, selleks, et kaotada maailmas valitsevat ebavõrdsust, tuleb kaotada olukord, kus niivõrd paljud inimesed peavad elama süvavaesuses. vähim arenenud riikide olukord tuleb uuesti üle vaadata sest need mehhanismid, mille abil neid praegu püütakse aidata, on ebapiisavad, ikkagi ei pääse inimesed vaesuse nõiaringist. samuti on tõsi, et nendes riikides olemasolevaid ressursse kuritarvitatakse, kusjuures see kuritarvitus saab alguse väljastpoolt neis riikides ei ole piisavat äh, demokraatiat, ei ole piisavat infrastruktuuri, kommunikatsiooni, haridust, äh, esmata-, esmatarbekaupade äh, tootmist, ka tööstust ja nendes riikides ei ole õiglust ma arvan, et Istanbulis on meil võimalik kokku leppida sellistes mehhanismides, mille abil saab vaesuse küsimust lahendada, aitäh! suur aitäh ning sotsiaaldemokraatide nimel härra Põrmann, poolteist minutit aitäh. Ähm, seitsmeprotsendine majanduskasv ja lapsed, kes, rohkem lapsi, kes käivad äh, kõrgkoolides, demokraatia nõudmised seda on tõesti väga raske kõike läbi viia äh, vähim arenenud riikides tuleb, on, aga nende teemadega on tegeletud, äh, riigid on äh, hoolitsenud ka selle eest, et äh, parandada vaktsineerimist, aga me ei ole veel suutnud kõiki probleeme lahendada. majanduskasv ei vähenda vaesuse vähene, vaesust. Nende inimeste arv, kes peavad e-, elama Äh, vähem kui ühe dollariga maa, päevas on äh, vähenenud, aga väga palju on neid, kes äh, peavad elama vähem kui kahe dollariga päevas. suureks probleemiks on korruptsioon. Ähm, ei piisa sellest, et öelda, et abipoliitikast ei, abipoliitika ei toimi, me ei ole sellele andnud ka piisavalt võimalusi, me peame mm, hoolitsema ka parema jaotuse eest, me oluline on ähm, ületada pingeid, saavutada rahu, sotsiaalne võrdlus toob palju rohkem äh, äh, rahu kui ebavõrdsus. Ähm, ebavõrdsus äh, valitsebki seal, kus diktatuuri tingimustes ainult ülemklass rikastub. vaja on maailm, aastatuhande arengu eesmärke saavutada Äh, vaja on parandada tervishoiutaset, äh, sest kui tegemist on maal elava perekonnaga, siis äh, haigus tähendab täielikku katastroofi, mida inimesed ei saa endale lubada. sellepärast me peame rahastama ka ava-, rahvatervishoiuprojekte, oluline on parandada ka olukorda haigetes. nüüd liberaalide nimel härra Göörens. maailma Äh, sisemajanduse koguprojekt, äh, koguprodukt on äh, väga palju suurenenud, seal oleks väga palju, see tähendaks seda, et oleks rohkem vahendeid olukorra parandamiseks, see on statistika, aga see ei ole kahjuks nii. vaja on teha seda, mida on tõesti, mis on tõesti oluline, vaja on riike kaasata koostööprogrammidesse ning vaja on äh, välja tulla nendest äh, riikidest, äh, mis äh, on arenevad riigid, näiteks Hiinal on piisavalt vahendeid, ähm, Hiina on esimene laenuandja USA jaoks. meil on vaja jagada oma oskusteavet, oma poliitikat, see on äärmiselt oluline ning viimane küsimus, kuna me oleme suurim doonor, siis äh, peame me võtma juhtasjad äh, äh, sellel konverentsil, aitäh. aitäh. nüüd see erinev härra Teeva poolteist minutit. suur aitäh, ma tahaksin kõigepealt pöörduda kolleegi poole, kes rääkis sellest, milline on Euroopa por-, Parlamendi roll ÜRO konverentsidel. meie oleme Euroopa Liidu ametlik institutsioon ning selles küsimuses peame midagi ette võtma Euroopa Liit on vähim arenenud riikide kõige suurem abiandja ning me oleme viimastel aastatel andnud palju rohkem abi, kuid sellest hoolimata on vaesus kasvanud, mitte vähenenud. umbes kümme aastat tagasi tutvustas Pascal Lamy koos Arengukomisjoniga algatust Kõik peale relvade. nüüd on sellest kuidagi märkamatult saanud Kõik peale farmide algatus vähim arenenud riikidel ei ole ju mingit tööstuslikku võimsust, kuid neil on põllumajanduslik võimsus. ja kui me tõesti tahame, et need riigid pääseksid vaesuse lõksust ja et nende inimesed elaksid paremini, siis tuleb tugevdada nende riikide võimekust arendada kaubandussuhteid mitte abi andmine pole tähtis, vaid see, et nende riikide kaubandus oleks paremal järjel, aga selleks tuleb aidata neil eksportida seda, mida neil on võimalik eksportida, põllumajandustoodangut, kalandustooteid ja nii edasi. kuid me ei tee seda me ei tee seda, me ei äh, osta neilt äh, sisse selliseid äh, tooteid, mis parandaksid Euroopa Liidu kodanike tervist ainult äh, kolm vähim arenenud riiki on äh, saavutanud äh, mingisugust majanduskasvu ja see on halb, me peame neid riike aitama aitäh ja nüüd QNGL-i nimel proua Simmer, poolteist minutit. aitäh, ma sooviks nõukogu ja komisjoni esindajatelt küsida, et miks nad arvavad, et nad peavad siin sellist, selliseid mullikesi ajama. ma arvan, et keegi ei ole äh, siin konkreetselt rääkinud, et äh, Istanbuli konverentsiks valmistumisel peaksid äh, lõpuks ometi Euroopa Liit ja liikmesriigid oma kohustusi täitma ja et ei saa taluda seda, et liikmesriigid äh, Äh, järjest enam ei täida oma kohustusi. ei ole aktsepteeritav, et üks miljard inimesi endiselt äh, päev-päevalt äh, nälgivad ja nad elavad just nimelt nendes vaesemates riikides. meie arenguabis on hoolitsetud selle eest, et nende inimeste arv on siiski vähenenud. aga kui me nüüd räägime sellest, et vähim arenenud riigid peavad eh, löökidele paremini vastu panema, siis see on täiesti küüniline. vaja on konkreetsete probleemidega tegeleda, konkreetseid kohustusi võtta selleks, et eh, vähim arenenud riike mm, aidata. aitäh ja nüüd härra Kleis fraktsioonilise kuuluvuseta eh, liikmete nimel. aitäh, tegemist on kindlasti hea võimalusega selleks, et rääkida siin arenguabi ähm, mõttekusest ja mõttetusest. Äh, siin räägitakse, et vaja on rohkem arenguabi, et siis ähm, äh, on ka rohkem arengut, aga see kahjuks nii ei ole. ma siin äh, tsiteeriks äh, James Kalliot äh, äh, Spiegel Online'i artiklit, et arenguabiga on võimalik hoolitseda üksnes suure bürokraatia, korruptsiooni ja enesega rahulolu tekkimise eest. Ameerik-, aafriklastele näidatakse, et nad on lihtsalt sõltuvad, mitte sõltumatud. asi on nii, et arenguabi põhimõtteliselt ei too mitte midagi head kui nii absurdse, absurdne kui see ka ei ole, on äh, arenguabi üks Ameerik-, Aafrika probleemidest. Äh, ka siin on vaja mõtlemist kardinaalselt muuta, kui arenguabi enam äh, ei anta, siis märkavad seda üksnes haldusaparaadi töötajad, tavatöötajad seda ei näita, ilma arenguabita oleks meil vähem korruptsiooni ja rohkem tööstuse toodangut. Teile on esitatud äh, sinine kaart, kas te olete küsimusega nõus? härra Berman, teil on kolmkümmend sekundit. Nederlands, meneer Klaas. jah, ma teen seda siin holland-, räägin hollandi keeles. härra Klaas, äh, kas te saaksite olla minuga nõus, äh, et välismaised huvid, välishuvid Euroopas ja USA-s on hoolitsenud selle eest, et dikta-, diktaatorid jääksid võimule äh, et äh, tihti ei ole tehtud üldse mitte midagi äh, stabiilsuse parandamiseks, mm, demokraatia ja demokraatlikud liikumised äh, on väga oluline, olulised ja seetõttu me peame ka arenguabi andma. härra Klaas, jah, ma olen osaliselt nõus sellega, mida kolleeg Berman just ütles tõepoolest me oleme süüdi selles, et diktaatorid on saanud jääda võimu juurde. me ka Kuuba puhul oleme näinud, et Fidel Castrot peeti partneriks, kellega on võimalik kõnelusi pidada. selline käitumine peaks kindlasti kuuluma minevikku, me peaksime suhtlema inimestega, kes on valitud demokraatlikult, kellel on vastav võim legitiimsel teel saadud. aitäh härra Kaczmarek, palun, poolteist minutit äh, härra president, daamid ja härrad, see termin vähim arenenud riigid äh, leiutati umbes nelikümmend aastat tagasi, seda hakkasid kasutama arenenud riigid ja teised abiandjad, defineerimaks neid kogukondi igal pool maailmas, mis vajavad kõige rohkem abi. definitsioon ei põhine mitte ainult per capita sissetulekul, vaid võtab arvesse ka teisi faktoreid, nagu näiteks inimkapital eh, ning takistused majanduskasvule. on märkimisväärne, et enamik vähim arenenud riikidest asub Aafrikas, seetõttu on korrektne, et Euroopa Liit eh, pöörab sellele kontinendile erilist tähelepanu. tegemist on tõsise probleemiga, vähim arenenud riikide hulk kasvab ning ainult kolm riiki on äh, sealt välja arenenud ja neid ei peeta enam selle grupi liikmeteks. seetõttu peaks ÜRO konverents tõsiselt mõtlema selle üle, kuidas äh, defineerida strateegiat selliste riikide jaoks, äh, kes on väljumas vähim arenenud riikide grupist tõhusa Äh, mõõdetav ning lihtne jälgida peaks olema see strateegia. mul on hea meel, et nõukogu on äh, teinud ettepanekuid, kuidas äh, selles protsessis aidata. üks nendest puudutab nii-öelda kaasava kasvu edendamist. tean, et mõnedel parlamendiliikmetel on reservatsioone selle väljendiga, nad ei ole kindlad, kas see kasv tegelikult on ka kaasav. teisest küljest aga on majanduskasv võtmefaktor selleks, et nendes riikides kasvatada majanduslikke pädevusi, aitäh. aitäh härra Arsenis, poolteist minutit, palun. suur aitäh! härra volinik, kallid kolleegid, ma arvan, et äh, meil on vaja selgeid äh, eesmärke selle otsuse puhul, mis Istanbulis vastu võetakse. eesmärgiks peab olema vähendada vähim arenenud riikide grupp pooleni sellest, äh, mis see praegu on selline asi tundub olevat iseenesestmõistetav, aga kolmkümmend aastat, selle aja jooksul on ainult kolm nendest riikidest sellest kategooriast äh, välja pääsenud. me peame kinni pidama oma endale võetud kohustustest, äh, äh, mis puudutab nende riikide toetamist, peame aga kindlustama, et meie arengupoliitikat on kõikehõlmavad, me ei saa ühest küljest anda nendele riikidele raha ja siis teisest küljest varastada ne neilt ebaausate kaubanduspoliitikate kaudu. ma arvan, et me peame investeerima nendesse riikidesse samuti, nii selleks, et kaitsta kliimamuutu-, kliimamuutuste vastu ning selleks, et ka sellega võidelda. ning äh, peame Äh, tasakaalustama ka seda ebaausat sotsiaalpoliitikat, mida seal on võidud kehtestada. ning peame toetama ka kohalikku põllumajandust, kohalikke turge, kohalikku rahastamist ning äh, peame vältima seda, et äh, nendes riikides toimuksid ka spekulatiivsed rünnakud, see on väljakutse meile kõigile, aga see on üks selline väljakutse, mis on just nende vaesemate riikide ees eriti. härra Arsenis, härra Teeval on teile küsimus härra Teeval ei ole mikrofoni. Äh, tekib küsimus, kas äh, austatud kolleeg on minuga nõus, tema kasutas seda väga tugevat sõna varastama, et me varastame arenevatelt riikidelt. Äh, näide võiks olla siin, et me näiteks anname kaks miljonit eurot väiksele saarele Atlandi ookeanis nende kalavarude eest seitse tuhat tonni tuunikala ja siis müüme seda Euroopa tänavatel kahesaja kolmekümne miljoni eest, nii et äh, me äh, teeme sellest kahest miljonist eurost kakssada kolmkümmend viis miljonit. sellist asja me teeme ju praegu oma kalanduspoliitikaga. härra Arsenis, palun. jah, äh, härra Teeva, teil on suuresti õigus. kalanduskokkulepped Euroopa Liidu ning kolmandate riikide vahel on selline küsimus, mida kindlasti peaks südavuti arutama ma arvan, et äh, Euroopa Liidul on äh, nende riikide olemas, riikidega olemas kokkulepped ning ligipääs äh, riikidele, kus seda tehakse jätkusuutlikult, aga me peame siiski vaatama, kuidas see raha, mida me anname nende kalade eest, me peame tagama selle, et see oleks piisav ning seda saaks kasutada selleks, et aidata nendel riikidel välja tulla sellest vähim arenenud riikide kategooriast. aitäh, härra Migalski, palun üks minut suur aitäh, daamid ja härrad. ma arvan, et minister Nemetil ei ole õigus olukord, kus riigid äh, saaksid välja, välja tulla sellest kategooriast, on väga optimistlik, sest et ma olen nõus Äh, sellega, mida härra Katsmerek ja härra Arsenis äh, öelnud. viimase kümne aasta jooksul on ainult kolm riiki, Botswana, Roheneeme saared ja Maldiivid, sellest kategooriast välja tulnud. see tähendab seda, et peamine põhjus vaesuses on äh, poliitika. on rida väga rikkaid riike, kes, kellel ei ole mingisuguseid loodusvarasid, näiteks Šveits, Jaapan ja teisest küljest on meil on äh, loodusvarade poolt, poolest äh, rikkaid riike, kes tegelikult on endiselt väga vaesed, nii et poliitika on see, mis vaesuse endaga kaasa toob, mitte teistpidi. nii et äh, peale selle, et aidata vähim arenenud riike, et avada neile uusi kaubandusvõimalusi, peaks Euroopa Liidu roll keskenduma rohkem poliitilisele abile minu arvates. me peame aitama neid luua seal stabiilseid demokraatlikke valitsusi. ma olen saanud kümme sõnasoovi vaba mikrofoni all, kahjuks aga oleme me kõvasti graafikust maas. seetõttu kuulan ära ainult kuus inimest ja vabandan ülejäänud nelja ees. nii et esimene kõneleja äh,, Pasescu, Nemetševa äh,, Stiile, härra Nikolai ja härra Ferreira. vabandan teiste ees, nagu ma ütlesin, et neid me ei jõua kuulata. proua Pasescu kõigepealt üheks minutiks aitäh, härra president. ma arvan, et neljas ÜRO konverents vähim arenenud riikide küsimuses on hea võimalus, millega üle vaadata rahvusvaheline kaubandusabipoliitika. Nende riikide ees on raskused, mille on põhjustanud ülemaailmsed majanduslikud muutused, mis ta, milles on finantskriisi tagajärjeks. see, et toiduaine hinnad jätkuvalt kasvavad, on tõsine probleem, mida ei saa ignoreerida kaubandusabi peamiseks eesmärgiks on parandada sisemist ning rahvusvahelist konkurentsivõimet nende neljakümne kaheksa riigi puhul. ja praegusel juhul tahaksin ma rõhutada, kuivõrd oluline on vaesuse kaotamine ning see, et äh, finantsabi kasutatakse tõhusalt selleks, et saavutada aastatuhande arengu eesmärkide eesmärgid. Äh, tuleb kaasata ka arenguriike selles äh, küsimuses, sest et neil on väga palju kogemusi siin. aitäh, proua Nedeltševa, üks minut. härra president, äh, nende riikide edusammud äh, peegeldavad meie ja rahvusvahelise üldsuse arenguabi edusamme. et me näeme, et me peame oma poliitika ja oma vahendid äh, läbi vaatama. ei ole äh, kerge võidelda sõdade ja üldise vaesuse vastu. seetõttu tuleb äh, üritada endatada rahu, demokraatiat, inimõigusi. kolme asja tuleks võtta arvesse. esiteks vaadata sisemisi faktoreid nagu korruptsioon, probleemid demokraatiaga, ja muud äh, tegurid, mistõttu need riigid ei saa areneda ning äh, majanduslik areng, me peame andma rohkem võimalusi põllumeestele, VKE-dele ja riikide äh, omavahendite kasutamisele. ning meie instrumendid peaksid olema sihipärasemad ja paremad, paremini kooskõlastatud olema aastatuhande arengu eesmärkidega. meie arenguabi peab paremini vastama riikide vajadustele ja kodanikuühenduste vajaduse, vajadustele härra Cortes Lastis üheks minutiks, palun. ja aastate eest äh, doonoriigid leppisid kokku selles, et äh, luuakse plaan vähim arenenud riikide jaoks äh, selleks, et kõrvaldada vaesust vähim arenenud riigid kannatavad kindlasti kõige rohkem äh, keskkonnakriiside, majandus- ja rahanduskriiside ja toidukaupade hinnatõusu tõttu. Äh, me peame ütlema, et me ei ole oma eesmärke saavutanud ning äh, ainult kolmel riigil on õnnestunud sellest, nende riikide hulgast väljuda. me praegu oleme tõesti teelahkmel, järgmine konverents on äärmiselt oluline vaja on äh, uut tegevuskava, me loomulikult peame oma äh, kohustusi tõsiselt võtma ja me peame näitama, et me vii, oleme viimasest kümnest aastast üht-teist õppinud ja et me oleme võimelised andma tõhusat abi selleks, et oma eesmärke saavutada. seda ka seoses äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga, aitäh. Kross Tiller, palun aitäh, härra president ja aitäh ka nõukogule ja komisjonile, kõigile, kes on panustanud. kolm võtmevaldkonda, mis puudutab vähim arenenud riike, äh, on äh, äh, jätkusuutlik areng, kasv ja see kõik on teretulnud, aga kas julgeolek on samuti osa nendest diskussioonidest, siin on mainitud äh, Sahara alust Aafrikat, kaheksakümmend protsenti äh, Sahara farmereid näiteks on praegu naised, kui me saaksime aidata neid paremate põllumajandusmeetoditega ja investeerime nendesse, kes on kõige tundlikumal kohal äh, meie maailmas, et nad saaksid ise ennast kaitsta, siis saame teha suure panuse kõige vaesemate tervishoidu ning heaolusse Äh, soovin delegatsioonile edu nendele, kes siit parlamendist lähevad sinna konverentsile, aga ootan kindlasti ka seda raportit, mida me kuuleme nende inimeste käest, kes seal käisid. proua Nikolai, üks minut, palun. aitäh ma olen veendunud, et Euroopa Parlament on vastutustundlik koda, et ta suudab kanda vastutust nende otsuste eest, mida Euroopa ühendused teevad seoses üleilmse võitlusega vaesuse vastu. ma olen kindel ka selles, et me suudame kanda oma vastutust selles osas, mis puudutab Euroopa maksumaksja raha kasutamist ja omalt poolt tahaksin ma edendada mõtet, et Istanbulis toimuv konverents peaks olema meie jaoks hea võimalus oma solidaarsust näidata, sest kui me vaatame vähim arenenud riike, siis näeme me ju isegi, et vaesed riigid on endiselt vaesed, aga jõukad riigid endiselt jõukad me peaksime üle vaatama oma abi andmise meetodid ja ka selle, kui palju abi me neile riikidele anname sest eh, praegu riskime me sellega, et abi saab abisaajatele saatuslikuks. suur aitäh ja nüüd härra Pereira, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. selles eh, debatis täna räägime me vähim arenenud riikidest, kes eh, ikka ja jälle kannatavad selle all, et ÜRO äh, soovitusi ei suudeta ellu rakendada. vähim arenenud riigid on äh, majanduskriisi mõju vallas, äh, samuti kannatavad nad looduskatastroofide käes, kuigi paljudel neist on tegelikult palju loodusressursse. Neil on lihtsalt vaja oma ühiskond ja oma majandusmudel paremini üle, ümber korraldada ja meie äh, peame aitama korrastada kogu maailma majandust selleks, et maailmas ei valitseks selline asümmeetria. me oleme tegelikult lubanud neil riikidel raha kulutada äh, ka ebaotstarbekalt, me oleme ise lubanud tekkida maksuparadiisidel ning äh, tänu meie tegevusele või tegevusetusele on olnud võimalik ka see, et kasutatakse ära kõige vaesemate riikide loodusressursse, me peame neid riike aitama. aitäh! nüüd äh, saab komisjoni nimel vastuseks sõna härra volinik Füüle viieks minutiks. aitäh! lugupeetud president, lugupeetud äh, parlamendiliikmed! ma arvan, et äh, meie tänane huvitav debatt näitab, et meil tegelikult on kõigil ühed eesmärgid. seda näitab ju ka ühine resolutsiooni eelnõu, mille erinevad poliitilised fraktsioonid on esitanud. ma tahaksin veel kord rõhutada, millised on meie ühised eesmärgid kõigepealt eh, me tahame, et Istanbuli konverents oleks tulemustele orienteeritud ning et Euroopa Liit seal täidaks omapoolseid kohustusi. loomulikult on eh, meie eesmärgiks ka see, et me toetame vähim arenenud riike nii, et nad sellest staatusest pääseksid. me oleme endale võtnud eh, kohustusi seoses turule ligipääsu võimalust, võimalusega, võlakoorma kergendusega, kergendamisega ning ametliku arenguabi andmisega kõige vähem arenenud riikidele on selge, et äh, poliitika peab olema sidus ja puudutama kõiki vajalikke valdkondi, äh, mida on vaja puudutada, et võidelda vaesuse vastu ning aidata vähim arenenud riike. nagu lugupeetud proua Stiiler väga õigesti ütles, peaksime me prioriteediks pidama toiduga varustatuse kindlust, äh, põllumajandust ning samuti infrastruktuuri ja nagu ütles lugupeetud parlamendisaadik Deva, on väga oluline ka kaubandus. me kõik mõistame, et vähim arenenud riigid vastutavad oma arengu eest kõigepealt ise ja just sellepärast vajavad nad tõhusamat maksusüsteemi ja paremat maksude haldamise süsteemi. ja isegi kuigi ei saa väita, et vähim arenenud riikidel oleks mingi vastutus kliimamuutuste eest, puudutab see küsimus neid ometi, sest just nemad on kliimamuutustest kõige rohkem mõjutatud ja meie peame neid äh, selles äh, küsimuses aitama. Euroopa Parlament on alati äh, toetanud vähim arenenud riikide aitamist ja ma olen kindel, et seda toetust näeme me ka edaspidi. aitäh! suur aitäh teile äh,, härra volinik ning äh, debati lõpetuseks annan ma nõukogu nimel sõna härra Nemetile viieks minutiks, palun. Thank you very much, the floor. aitäh. lugupeetud äh, daamid ja härrad mis puudutab äh, ametliku arenguabi kogusummat, siis tahaksin rõhutada, et aastast äh, kaks tuhat kaks, mil Monterrey konverentsil need kohustused esmakordselt võeti, on nõukogu korduvalt korranud, et me peame kasutama kõiki võimalikke äh, finantseerimisallikaid, eriti muidugi siseriiklikke allikaid, millega aga peaksid käima käsikäes ka innovatiivsed rahastamismehhanismid ja me peaksime nende allikate abil toetama vähim arenenud riike ja ähm, arenevaid majandusi ning äh, aitama peaks ka erasektor. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on nõukogu öelnud, et Euroopa Liit eh, kaalub tõsiselt ettepanekuid, mis puudutavad innovatiivseid eh, rahastamismehhanisme, sest nende abil on võimalik äh, koguda väga suuri summasid mille abil aidata kõige vaesemaid ja kõige haavatavamaid riike. ma ühinen härra Füüle seisukohaga et Euroopa Liit peab täitma oma kohustusi ja ma olen nõus härra Füülega ka selles osas, mis puudutab äh, kaubandussuhete parandamist äh, vähim arenenud riikide vahel ning vähim arenenud riikide ja Euroopa Liidu vahel. suur aitäh! suur aitäh ka teile, härra Nemet! meile on äh, esitatud mitmeid äh, resolutsiooni eelnõusid ja ka ühine resolutsiooni ettepanek